You know how... tere õhtust, kolleegid. teate küll, kuidas see asi käib. võtke palun istet. hakkame tööga pihta. palun istuge kohtadele ja palun vaikust. tuba ei ole täis, aga noh, teate, niimoodi need asjad on. samal ajal on täiskogu ja nüüd meil on siis äh, erakorraline meie komisjoni koosolek. So we have this situation here. We have got this extraordinary session. meil on erakorraline koosolek. ja seda selleks, et kuulata kolme kandidaati kolme kandidaati Euroopa andmekaitse voliniku kohale kõigepealt me peame vastu võtma päevakorra ja samuti vaatama keelerežiimi. Horvaatia keeli, läti, malta keelt ei ole. Leedu keelt ka mitte. ja siis on meil vaja kinnitada koordinaatorite soovitused üheksateistkümnenda novembri öö, koosolekust on need, ma näen, et olete. härra Bussade. üks hetk, palun. Con, con la venia del amparo del artículo doscientos. lugupeetud juhataja. kaks, üks, neli artikkel ettepanek on mitte edasi minna ECR-i ettepanekuga. kahekümne kolmandal septembril tegi see fraktsioon nõukogule kiireloomulise ettepaneku, et see organisatsioon läheks Euroopa terroristlike organisatsioonide nimekirja. vastus tuli üle, üherealine ja öeldi, et nõukogu pole selle küsimusega tegelenud. praegu on Hispaania ülemkohtus üks kohtuasi seotud sellesama rühmitusega, seitse inimest on kinni peetud, hiljuti ähm, saboteerisid nad infrastruktuuri ning samuti ründasid poliitikuid ähm,. Nende rünnakud on muuhulgas mõjutanud inimeste vaba liikumist Schengeni alal ja samuti Prantsusmaa ja Hispaania vahel niisiis, mina arvan, et selle koordinaatorite otsuse hääletamise edasiliikumine, edasilükkamine, see on lihtsalt ähm, demokraatia rikkumine. jah, te tõstatasite selle küsimuse, väga õige, aga samas ma tuletan teile meelde kodukorra reeglit kaks, üks, neli. reegel kaks, üks, neli ütleb, et koordinaatorid on need, kes võtavad vastu selle otsuse koosolek novembris toimus ja nemad on need, kes peavad otsustama, kas see asi läheb päevakorda või mitte. ja väga selge enamusega koordinaatorid otsustasid mitte panna seda küsimust selle mm, meie komisjoni päevakorda. aga ma saan aru, et teete ettepaneku, et me paneksime koordinaatorite otsuse hääletusele teen ettepaneku siis see hääletus teha homme. tuleb arvestada, et homme kell kümme hommikul on meil komisjoni jällegi erakorraline koosolek, teil on nii ehk naa no, hääletamiskaardid olemas ähm,. hääletame nende kandidaatide osas, keda me täna siin kuulame. Need on siis kandidaadid, kes ähm, kellest üks võiks osutuda valituks äh, andmekaitseametniku kohale. aitäh! ma näen, et see hääletamine läks nüüd homsesse päevakorda, aga ma tahaksin rõhutada veel kord, et see on erakordselt oluline küsimus. ausalt öeldes minu meelest ei ole eriti kena, et kolm äh, kodanikuvabadust, äh, kodanikuõiguste komisjoni koosolekut on vahepeal juba mööda läinud ja ikka ei ole seda asja saadud otsustada selleks, et kõik liikmed saaksid kasutada oma hääletamisõigust, ma käisin välja selle ettepaneku, teeme selle homme kell kümme, kui kõikidel on nii ehk naa hääletamiskaardid kaasas. koordinaatorite otsus, see võeti vastu koosolekul, aga muidugi see üks üks, see ECR-i oma, selle paneksime hääletamisele siis homme hommikul. aga ülejäänu loeme kinnitatuks, sellepärast et ühtegi vastuvõidet ei ole. nüüd lähme edasi ja mida kiiremini, seda paremini. meil on tänases päevakorras ainult üks Ehm, üks päevakorrapunkt. Ehm, Euroopa andmekaitse inspektori kandidaadid. kaks tuhat kaheksateist võeti vastu see määrus. ja selle tulemusel on Euroopa Parlamendil ja nõukogul vaja kokkuleppel määrata see andmekaitseinspektor. kumbki hääletab salajase hääletusena. nõukogus on see möödunud nädalal juba toimunud ja nüüd on meie kord. me kuulame nüüd ükshaaval ära kõik kolm kandidaati, kes on sõelale jäänud komisjoni poolt. umbes nelikümmend viis minutit maksimaalselt Nende nimed on siin ümbrikus. ja e, kohe kuulete, milline nimi esimesena sealt ümbrikust välja tõmmatakse. E, ülejäänud jäävad tähestikulisse järjekorda. esimene on. aitäh, lugupeetud asepresident. Endre Zabo on esimene ja siis järgmised on tähestikulises järjekorras. kui ma ei eksi, on siis järgmine Padova või Vierovski. Yes. Yes, but this is the first one. This is the first one, is it not? Yes. And then the second one will be? Mr. Vivirovsky, I see. The alphabetic order is established by the first one ahaa, okei okay., tähestikuline mm, järjekord hakkab lugema selle esimese nime järgi, mille me ümbrikust välja tõmbasime, Zabo, siis järgmisena on Vjevjorovski ja siis Padova. igaühele maksimaalselt nelikümmend viis minutit. igaüks saab viie minuti jooksul teha lühikese tutvustuse ja siis küsimused-vastused, maksimaalselt kümme küsimust üks minut küsimus, kaheminutiline vastamise aeg. niimoodi, et äh, meil on võimalik see nelikümmend viis minutit inimese kohta kenasti ära täita. vot niimoodi teemegi. praeguse andmekaitse inspektori mandaat lõpeb viiendal detsembril ehk peatselt komisjon käivitas selle määramisprotseduuri esimese, üheteistkümnendal aprillil ning äh, tähtaeg öö, ähm, taotluste esitamiseks oli kuusteist mai, aga samas see öö, äh, ähm, valitute nimekiri saadeti parlamendile ja nõukogule alles kolmekümnendal oktoobril ehk seepärast ongi meil nii vähe aega nendes kahes institutsioonis neid kandidaate hinnata ja kokkuleppele jõuda viiendaks detsembriks. tuletan veel kord meelde, palun homme kell kümme hommikul vaadake, et te võtate oma hääletuskaardid kaasa. ma saan aru, et mingisugune nimekiri on siin juba koostatud nendest, kes soovivad kandidaatidele küsimusi esitada. küsimus üks minut, ähm, vastused kaks, kümme küsimust järjest. mul on nimekiri siin olemas. ma saan aru, et koordinaatorid jagasid ära küsimuste aja ja see on siis väga õiglaselt korraldatud meie kõikide jaoks, niimoodi, et meil jääks igale kandidaadile võrdne aeg, ma saan aru, et ähm, kandidaat Zabo on teel siia. And uh, as we are all aware that the me kindlasti kõik teame, et paralleelselt toimub täiskogu. ma väga hindan teie koostööd. loodan, et et äh, meil õnnestub kõik see asi väga sujuvalt ära korra-, korraldada, et küsimus esitatakse minutiga, vastamiseks kaks minutit, igat kandidaati me kohtleme võrdselt. härra Saavo, tere tulemast! Welcome. Nice to meet you. Nice to have you here. Thank you very much. Please be welcome. Thank you. Take your seat. Well, the seat, the seat will be over there. Please. Please. That'll be your seat. Okay. Eso es lo First of all, we want kõigepealt ütleme kogu südamest ja soojalt tere tulemast härra Zaabole. Teie loteriis osutusite esimeseks kandidaadiks, keda me kuulame ja nüüd on teil võimalik kuni viie minuti jooksul teha selline sissejuhatav avaldus ja siis kümme minutit esita-, küm-, kümme saadikut esitavad teile küsimused, iga küsimus üks minut, teie vastused kaks minutit ja täpselt samamoodi ka kõikide järgmiste kandidaatide puhul. alustuseks aga soovin teile südamest palju õnne selle puhul, et äh, värbamiskomisjon teid välja valis, see on ju saavutus omaette. viis minutit niisiis. suur tänu, lugupeetud juhataja. ja suur aitäh ka selle eest, et minu nime esimesena ümbrikust välja võtsite. kellelgi on väga õnnelik käsi, ma arvan, et see on hea märk. daanid ja daamid ja härrad, minu jaoks on ääretult suur au teiega siin täna olla ja tulla siia kuulamisele. kandidaadina mm, olen ma käinud päris paljudel koosolekutel enne teie juurde tulemist ja oma motivatsioonikirjas ma kirjutasin, et ma soovin teenida kodanikke ja parandada elukvaliteeti, parandada ela, eraelu kaitstust. mul on nüüd võimalik kohtuda inimestega, keda kodanikud on otse valinud. see tähendab seda, et teiega silmitsi olles olen ma silmitsi nende inimestega, keda ma pean teenima. see tähendab, et terves selles vestluste ja kohtumiste jadas on tänane kohtumine kõige olulisem ja sellepärast ma olengi väga pühendunud. CV-s te näete, et ähm, minu tööelu on olnud väga lähedaselt seotud andmekaitse küsimustega, kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse ma näiteks mm, töötasin andmekaitse inspektori alluvuses, siis ma olin andmekaitse töörühma esimees nõukogus ja siis tekkiski see teema siin ka päevakorda. ma soovisin tegelikult kogu aeg seda, mm, tähendab kuulda, kuulata, mida inimesed nendest asjadest arvavad kolmas küsimus on Euroopa Andmekaitse äh, Nõukogu. mina olen olnud seal selle esimees, mis tegeleb koostööküsimustega ja ma arvan, et selles mõttes ma olen väga hästi valmis andmekaitse inspektori töö jaoks. meie töö andmekaitsega ja eraelu kaitstusega, see on osa suuremast teemast. meil on tegelikult kõige tugevam ja kõige ambitsioonikam andmekaitseraamistik Euroopa Liidus, kuigi osad sambad sellest veel puudu on. me oleme pühendunud selle õigustiku osa kaitsmisele kõikide jaoks, üksikisikute ja juriidiliste isikute jaoks. kindlasti ei saa siin teha mitte mingisuguseid järeleandmisi ja ma olen kindel, et Euro-, Euroopa Parlament on suurepärane partner eraelu kaitsmisel. Teie mm, saavutused näitavad seda väga ilmekalt ja selle eest oleme ka väga tänulikud. meie mandaat kodanikelt on alati ülimuslik üksikute era- või ärihuvide suhtes. see monopolistlik mäng, mäng, mida mõned tehnoloogiahiiud mängivad see võib olla inimestele kahjuks. meie inimeste andmekaitse läheb kaugemale kui eh, tehnoloogia huvid. Cambridge Analytica juhtum näitab, et tegelikult siin on ähm, asi seotud meie ühiskonna tuumaga. küsimus on selles, et järjest rohkem keegi saab nii-öelda ülevaate meie andmest, andmetest, kontrolli meie andmete üle ja, ja eriti mm, problemaatiline on see siis, kui sellel mm, on väga erinev arusaam meist. andmekaitse olulisust ei tohiks kindlasti alahinnata. andmekaitse inspektor on Euroopa Liidu andmekaitse eestkõneleja see on reegel. minu po-, minu jaoks see ei ole ambitsioon, see on reaalsus ja kui ma kandideerisin sellele kohale, siis ma tegelikult pidin silmas pidama ka seda küsimust. daamid ja härrad, ma ootan teiega koostööd, koostööd Euroopa Liiduga, kõike selle nimel, et järjest paremini oleksid kaitstud meie andmed ja meie eraelu ja nüüd ma jääksin huviga ootama teie küsimusi. nii palju sissejuhatuseks. Now suur tänu, läheme siis kohe küsimuste juurde, kõigepealt proua Metsale. õiguslik raamistik härra Sobo andmekaitse inspektori puhul pandi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta määrusega paika samal ajal on meil aga ka paika pandud koostöö siis andmekaitse inspektori ja riiklike andmekaitseasutustega me teame, et on probleeme just andmekaitsega tegelevatel ametivõimudel piiriüleste juhtumite puhul. see, mida ma just praegu tsiteerisin, on just andmekaitse inspektori töö, et te peate koordineerima koostööd nende ametiasutuste vahel. kas te näete, et siin on sellise koordineeriva töö puhul võimalik äh, parandada midagi ja kui teid valitakse, siis kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et andmekaitse eest vastutavad ameti võimud tõlgendavad ühtemoodi öö, neid reegleid ja samal ajal säilitavad siiski sõltumatuse. aitäh! kui me räägime andmekaitse üldmääruse harmoniseerivast rakendamisest, siis tõesti riiklikud ametiasutused vastutavad selle eest, aga samal ajal andmekaitse inspektor mängib siin tõesti võtmerolli kaudselt küll. kõigepealt äh, andmekaitseametite võrgustiku sekretariaadi töö on andmekaitse inspektori haldusalas ja teiselt poolt äh, tahaksin ma, et Äh, uuel andmekaitseinspektoril oleks ka tõesti ähm, töötajate vahetusprogramm äh, andmekaitseinspektori ähm, ja erinevate ametiasutuste vahel äh, liikmesriikides. andmekaitseinspektori kontor on Brüsselis ja tõesti, kui meil selline vahetusprogramm oleks, siis saaksime me ka rohkem rääkida ühel keelel nagu ma juba mainisin, olen töötanud juba andmekaitse inspektori juures riikliku eksperdina ja see oli minu jaoks väga tähtis hetk minu elust. see tõesti toetas minu karjääri vägagi palju just andmekaitse valdkonnas ja tegemist oli väga kasuliku kogemusega minu jaoks, kui ma läksin tagasi koduriiki, nii et äh, siin saab väga palju panustada, samal ajal aga andmekaitse inspektor jääb ka andmekaitse inspektorite nõukogu liikmeks ähm, ja ähm, saab siis panustada dokumentidega, avaldustega nõukogu töösse. aga kõige tähtsam on tõesti panna see võrgustik äh, tööle ja, ja andmekaitse inspektor ja andmekaitse eest vastutavad ametiasutused omavahel koostööd tegema. aitäh ja nüüd saab Birgit Sippel sotsiaaldemokraatide hulgast sõna aitäh, aitäh, härra Sobo, täna siia tulemast ja aitäh sissejuhatuse eest. ma tuleksin tagasi teie kirjalike vastuste juurde, kus te räägite sellest, et tuleb majanduslikes protsessides andmete väärtusest rääkida ja sellest, et andmekaitseavaldused tuleks üle vaadata. kas te võiksite selgitada, mida te selle all mõtlesite? siis äh, tehisintellekt, äh, praegu väga aktuaalne küsimus. nii et ma tahaksingi äh, teada, kuidas teie andmekaitse üldmäärsust ja isikuandmete kaitset selles valguses vaatate ja kuidas siis andmekaitse inspektoril oleks siin koordineeriv roll? ja nüüd on teil kaks minutit, et vastata. aitäh selle küsimuse eest. jah, võib-olla olin liiga julge, kui mainisin äh, Äh, makse oma vastustes, võib-olla see ei ole tõesti õige äh, mõiste selle kohta, millest ma siin praegu räägin. ma lihtsalt mõtlesin nii-öelda kõva häälega, äh, mul on ka akadeemiline taust ja ma tõesti leian, et järelevalveasutused peavad välja tooma mõtteid, kui nad arvavad, tegemist on hea mõttega. avalikkusele tuleb neid siis edastada ja selle üle järele mõelda ning sellest rääkida. isikuandmetel on väärtus, mida saab ka rahaliselt välja tuua ja seda infot kasutavad ettevõtted ning siin mõtlen just äh, suurte tehnoloogiaettevõtete peale, nad kasutavad meie isikuandmeid ja öö, ähm, teenivad kasumit nende pealt samal ajal, aga nad ei maksa piisavalt ja õiglaselt äh, makse. ma ei ole maksuküsimustes ega eelarveküsimustes ekspert, ma lihtsalt mõtlesin äh, äh, selle peale, et kui kasutatakse isikuandmeid, siis tuleks maksta ka riiklikesse eelarvetesse summasid. nüüd tehisintellekt ja isikuandmete alane järelevalve ning isikuandmete üldmäärus. see on tõesti midagi uut. Äh, ja siin äh, tõesti tuleb vaadata seda, kuidas masinad otsustavad ja õpivad äh, ning see on hirmutav. ma tõesti sooviksin, et komisjon Äh, töötaks välja mingigi õigusloomelise aluse, kui ei jõuta seda teha saja päevaga, kakssada päeva, oleks ka tore. Äh, isikuandmete kaitse ja järelevalve peaks olema ühes käes. aitäh, härra Sobo, järgmisena Renew fraktsioon ja Sofi Infeld. aitäh, aitäh, härra Sobo, selle sissejuhatuse eest. ma ei hakka ka küsima, millised on teie vaated erinevates küsimustes, sest ma arvan, et me jagame neid päris palju. aga tähtis äh, andmekaitse inspektori töö jaoks on see, et te oleksite sõltumatu ja kuidas äh, rakendada reegleid. me teame, et andmekaitse inspektor ja andmekaitsega tegelevad asutused on surve all neid ei võeta väga tõsiselt. näiteks äh, Ungari ametiasutuse puhul äh, on Euroopa Kohus äh, nüüd läbi lillede öeldes kritiseerinud tema tegevust. nii et tõesti väga tähtis oleks, et see asutus oleks sõltumatu ja julge ja Euroopa on öelnud, et meil on kõige paremad reeglid kogu maailmas, aga samal ajal reeglid on, reeglite rakendamine on väga nõrk ja sellepärast äh, USA-s on näiteks Facebookile väga suuri trahve tehtud, Euroopasse üldse mitte, nii et mis te selle kohta ütlete? härra Sobo, palun. aitäh selle küsimuse eest, see on väga tähtis. mina teie asemel esitaksin samamoodi selle küsimuse. sõltumatus ja Ungari andmekaitseasutus, jah, tõesti siin äh, sõltumatuse reegleid äh, rikuti ka Ungari seaduses, äh, seadustes ja Euroopa Kohus ütles ka, mis ta sellest arvab. nüüd on see juhtum lõpetatud ja rikkumist enam ei toimu. mis puudutab sõltumatust, siis tuleks siin nii-öelda kaudne lähenemine valida. kui Ungari andmekaitseasutus ei peaks kinni pidama reeglitest, siis Euroopa Komisjon peaks sekkuma Euroopa Komisjon kui lepingute täitmise eest vastutaja peab alustama rikkumismenetluse. see on äh, minu õiguslik äh, tõlgendus olukorrale. nüüd rakendamine, siis tõesti, see on väga tähtis, isegi kui meil on toredad reeglid, aga neid ei rakendata, siis jäävad need lihtsalt sõnadeks paberil esindades siin riiklikku andmekaitseasutust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 Ähm, andmekaitse üldmääruse sisu me ikka veel õpime. alguses me olime natukene pettunud, me ütlesime, et meil ei ole mingeid piiriüleseid juhtumeid, nii et miks me peaks sellega tegelema. Läks natukene aega selleks, et äh, registreid täita, andmebaase täita ja siis tulid ka suuremad äh, probleemid päevavalgusele. mis puudutab USA-d, siis tõesti, ähm, mis puudutab rakendamist ja karistamist, siis äh, seal on palju julgemaid õigeid otsuseid tehtud. mis puudutab Euroopa Liitu, siis see, mida ma ütlesin siin, et meil on aega vaja suurte otsuste tegemiseks ähm, ja ka selget strateegiat rakendamiseks. nii et see oleks lühidalt kõik. aitäh, härra Sobo, Rohelised ja härra Breyer, palun. härra Sobo, me kohtusime natukene aega tagasi ja üks punkte, mida me arutasime, oli Euroopa andmekaitse inspektori roll. ja ma, kui ma õigesti mäletan, siis te ütlesite, et andmekaitse inspektor peaks andma õiguslikku nõu ja mitte poliitilist aga samal ajal andmekaitse inspektoril on ka õigusloomelises protsessis nõuandev roll, nii et äkki te võiksite selgitada äh, meile andmekaitse inspektori rolli teie vaatenurgast? palun, kaks minutit vastuseks. aitäh selle küsimuse eest, see on tõesti väga tähtis küsimus rolli kohta ja nõuandva rolli kohta õigusloomiliste ettepanekute kommenteerimine on andmekaitse inspektori üks tähtsamaid rolle ja ülesandeid ja sellele keskenduksin ka mina selles ametis. mainisin seda eraviisilises vestluses, aga jah, võin ka nüüd avalikult öelda, et ma usun, et andmekaitse inspektor ei peaks tegelema poliitikaga seega andmekaitse inspektor ei peaks kommenteerima poliitilisi küsimusi Euroopa andmekaitse inspektori arvamused peaksid öö, olema õiguslikud ja lähtuma nii esmasest kui ka teisesest õigusest. kandidaadina ütlen seda, et teie siin tegelete poliitikaga, saate sellega hästi hakkama. mina tegelen isikuandmekaitsega ja saan sellega oma arvates ka päris hästi hakkama. aitäh, tõesti, et õnnitlesite mind ka sellest, et ma sõelale jäin. Need on kaks erinevat äh, rolli, mida tuleb omavahel eristada. see on kõige tähtsam punkt minu arvates ja ütlen seda veel kord ka avalikult. andmekaitse inspektor nõuandvana ei peaks tegema poliitilisi avaldusi ja peaks tegema oma arvamusi ja väljastama arvamusi vastavalt äh, Äh, seadustele. ja nüüd ID fraktsioon ja kolleeg äh, Tardino, palun. aitäh, esimees. Äh, It will be a second for him to get the right üks hetk laseme kandidaadil kõrvaklapid ka pähe panna ja leida keel, mida ta mõistab. suur tänu, jah digitaalsed õigused äh, on veel üpris ebaselged, eriti nende õiguslik taust ja Euroopa Liit peab siin kätt pulsil hoidma, aga samal ajal ei tohi kaotada silmist oma kodanike õigusi. meil on siin päris palju kogemusi just ja ka teil on väga palju kogemusi haldustööst ja töötasite ka ülikoolis. kuid ma ei näe siin teie eluloost, et te oleksite just tsiviilõiguse alas väga palju tegev olnud praegu oleme me tõesti veelahkme ees, me peame leidma tasakaalu avaliku huvi, julgeoleku ja andmekaitse vahel ja siia juurde tuleb veel ka tehisintellekti küsimus. nii et ähm, millist rolli mängib teie arvates andmekaitse inspektor äh, kõikides nendes küsimustes ja kuidas teie kogemused aitavad teil selle ülesandega hakkama saada? jah, tõesti, me elame üha rohkem äh, digitaliseerunud maailmas ja kui me räägime õigustest, räägime me just digitaalsetest õigustest. just sellepärast ongi minu arvates nii tähtis öö, äh, äh, osaleda ka teaduslikus töös öö, viia läbi uuringuid ja minu jaoks tõesti, ma leian, on see ka lisandväärtuseks et me nii-öelda tõesti kaevume ka praktilistesse küsimustesse eh, tehnoloogia ja isikuandmete kaitse puhul. muidu on väga raske leida eh, lahendusi, näiteks kui me räägime eh, plokiahelatest või hash tehnoloogiast. just hiljuti avaldati just uurimistöö selle kohta. järelevalveasutusi võib muidu ninapidi vedada, seda teevad kontrollid ütlevad, et äh, hashtag tehnoloogia, me oleme kõik krüpteerunud, olge rahulikud ja nüüd saame me teada nendest uuringutest, et äh, see tehnoloogia on küll väga tore, aga see, siin ei krüpteerita vaid kasutatakse pigem pseudonüüme, nii et tõesti, me peame olema valmis kõikide nende küsimustega hakkama saama, eriti just digitaalsete õiguste puhul ja isikuandmete kaitsmise puhul selles valdkonnas ja ma jätkan seda tööd. aitäh, järgmisena ECR fraktsiooni proua Kanko, palun. aitäh teile ettekande eest. metaandmete juurdepääs äh, on äh, kunstliku intelligentsi puhul väga tähtis ja kuidas me saame hoolitseda selle eest, et andmekaitse üldmääruse põhimõtetest peetakse seal kinni eriti kui mõtleme selle peale, et inimesed peavad ka ise saama oma isikuandmeid kontrollida, nende kasutamist. kuidas me saame seda teha praeguse tehnoloogia valguses selleks, et Euroopa Liit ja lääne demokraatiad oleksid tehisintellekti puhul eh, esirinnas, see ei ole tähtis mitte ainult meie majanduse jaoks, vaid ka meie julgeoleku jaoks me teame, et kes tehisintellekti osas võidab, võidab ka tegelikult üleilmse julgeoleku valdkonnas, nii et millised oleks teie mõtted selle kohta? härra Sobo, palun, teil nüüd sõna, kaks minutit. aitäh! kui me räägime metaandmetest, siis ma saan aru, et mõtlete seda teatist, mis metaandmete kohta avaldati. see on tõesti suur küsimus, sest metaandmete puhul me ei räägi mitte äh, sisust. ja siin läheb lugu keeruliseks kui vaadata oma andmeid kui metaandmeid, siis tegelikult saab kogu sinu elu läbipaistvaks metaandmete võrgustikus. nii et just sellepärast on väga tähtis, et me vaataksime metaandmeid kui tundlikke andmeid, tundlikke isikuandmeid. Te mainisite ka seda andmekaitse üldmääruse nii-öelda mõistmist ja õppimist, see tähendab seda, et äh, üleminekuperioodil äh, me õppisime päris palju, alguses meil ei olnud piiriüleseid probleeme, läks natukene aega, enne kui me esimesed identifitseerisime ja ja kui te rääkisite kaotamisest, siis te mõtlesite just seda konkurentsieelist, mille me võime tehisintellekti puhul kaotada ja et üleüldine, üleilmne võidujooks selle võidu nimel käib. kui me räägime tehisintellektist, siis mulle jääb vahel mulje, et me tegelikult ei tea täpselt, millest me räägime. just sellepärast tuleb siin kiiremini õppida ja kui õigusandja on lõpuks võimeline õigusloomelise aluse looma, siis me saame ka rääkida ettevõtete jaoks loodud suuremast õiguskindlusest. aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni proua Teili, palun. aitäh, esimees. me näeme, et siin on tõesti suurte andmepankade öö, ähm, koostalitusvõimest, ähm, eriti just julgeoleku tagamiseks. ma tahaksin teie käest teada, kuidas teie hindate praegust olukorda äh, isikuandmete kaitsmisel? praegu, kus äh, me näeme, et Äh, järelevalveasutused ei saa sellega alati hakkama, nii et mis te arvate, mis kursi on siin Euroopa Liit võtnud? Te ütlesite, et ei näe, et andmekaitse inspektori roll oleks äh, poliitiline, aga järelevalve on ka poliitiline ja tegelikult Euroopa Kohus on juba teatud õiguslikke meetmeid kärpinud, nii et ma tahaksin näha äh, teie rolli teie arvates, sest ma ei usu, et see on ainult õigusloomeline ja teatud küsimused, mis on välja toodud, ei ole ka alati olnud kooskõlas põhiõiguste kaitsega ja nüüd, härra Soobo, teil sõna jälle kaks minutit. aitäh selle küsimuse eest. tõesti, vahel, kui öeldakse, et äh, õiguslikud küsimused ei mõjuta väga palju ühiskonda, siis see on vale. kui ma olin noor jurist, siis viisin läbi uuringu äh, Äh, turvakaamerate kasutamise kohta. ja nüüd aastaid hiljem on tehtud äh, õigusloomelised järeldused, mis olid täiesti kooskõlas ka siis äh, seaduste taga oleva kontseptsiooniga. et Äh, eraldi, et omavahel tuleb kokku panna siin andmekaitse ja järelevalve. ja nüüd äh, koostalitusvõime. andmekaitsega tegelevad äh, ametiasutused ja nende võrgustik meenutas ka neid põhimõtteid. ametiasutused tõid välja selle, et kaasseadusandjad võtsid vastu seaduseid nende valdkondade kohta, mis veel ei ole nii-öelda selgeks räägitud. kui koostalitusvõime kui selline ka päriselt toimima hakkab, siis meie järelevalve roll on veelgi komplekssem ja veelgi raskem on jälgida seda kompleksset andmevahetust minu jaoks on siin kõige tähtsam see, et me peame tagama tasakaalu isikuandmete kaitse ja julgeoleku vahel ja see on andmekaitsega tegelevate asutuste roll. ja nüüd mitteühinenud ja proua Fox, palun. härra Sobo, andmekaitse üldmäärus peaks Euroopa kodanike õigusi kaitsma ja väga palju siin nii-öelda kiidetakse end hea töö eest aga kui vaadata sanktsioone, siis see tegelikult mõjutab väga palju VKE-de ja heategevusorganisatsioonide ning kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd. Euroopa Liit ei ole siin taganud võrdseid tingimusi, mis tähendab seda, et suured hargmaised ettevõtted ja tehnoloogiaettevõtted oma juristide armeega on pandud nüüd võrdsele tasemele väikeste ettevõtetega, kes üritavad lihtsalt äh, oma suhtlusvõrgustikku üleval hoida. ja sama, mis puudutab ka äh, trahve, siin on loodud väga palju ettevõtteid suurtele nõuandvatele ettevõtetele, kes saavad anda nõud ja andmekaitse üldmäärusega raha teenida. Need on ühe, muide see üldmäärus on üks äh, kõige rohkem vihatud äh, äh seadusi Äh, Ühendkuningriigis, kas te leia, et siin on ülereguleeritud ja lämmatatakse väikeseid ettevõtteid ning äh, tegelikult äh, piirab väikeseid äh, tsiviilühiskonna äh, ettevõtteid ja organisatsioone? aitäh, jah, tõesti, kui andmekaitse üldmäärus sõnastati, siis öeldi, et tuleb vältida lisanduvat administratiivset koormust. see oli see, äh, mida üritati saavutada ja, ja siin on öeldud, et sellega on natuke probleeme andmekaitse üldmääruses. Äh, kuid seda määrust vaadatakse üle ja ma olen veendunud, et äh, see lisakoormus kui selline on üks küsimusi, millega arvestatakse, äh, kui komisjon äh, määrust üle vaatab. mis puudutab väiksemaid organisatsioone, siis ma saan aru äh, teist ja tean ka seda probleemi, et väikestel organisatsioonidel on vaja abi andmekaitse üldmääruse rakendamiseks igapäevaselt näiteks Ungari andmekaitseasutus ja ka teised asutused on välja töötanud programmi VKE-de jaoks. Neil on võimalik näiteks helistada abitelefonile või meile kirjutada e-kirju me kuulame ära nende küsimused, kogume neid, äh, samamoodi ka nende muresid, et selleks, et hinnata, mis on nende jaoks raske andmekaitse üldmääruse rakendamisel. ja me koostame selle kohta dokumendi, analüüsime neid probleeme, üritame neile vastata, nii et ma saan nendest muredest aru ja tõesti, me üritame vähendada seda koormust, seega Äh, äh, on töö lihtsam ka andmekaitsega tegelevatel asutustel. aitäh ja nüüd härra Leenars soovib Rahvaparteist veel küsimuse esitada. aitäh esimees, väga tihti see ei juhtu, aga rohelised küsisid juba ära täpselt selle küsimuse, mida mina tahtsin esitada, nii et võib-olla ootame siin erinevaid vastuseid teilt, aga te vastasite väga selgelt ära, et Äh, mis siis andmekaitseinspektorid, kas ta on poliitiliselt tegev või pigem sõltumatu nõuandev organ. nii et nüüd te võiksite natukene selgitada ka seda, et kuidas andmekaitseinspektorina teie seda kõike siis ka praktiliselt teeksite, seda eraldamist ähm, nüüd rakendamine, ma tõesti leian, et see tekst on nüüd tasakaalus ja ma nüüd kujutan ette, et teil järelevalvajana on natukene raskem see ülesanne, nii et te võiksite äkki selgitada natukene rohkem ka seda, mida te kavatsete järgnevatel aastatel rakendavas etapis teha, hoolitsemaks selle eest, et andme, et andmekaitseinspektor oleks tõesti valmis ka järelevalvet teostama siis, kui erinevad andmepaigad äh, omavahel suhtlevad. aitäh ja härra Sobo, palun aitäh! ma arvan, ma ei teadnud, et võib kaks korda sama küsimust esitada, aga noh, nali naljaks. Äh, kahe rolli äh, eraldamine, rakendamine ja järelevalve ja nõuanne ning poliitiline ja õiguslik pool minu jaoks on täiesti selge, et andmekaitsega tegelevad asutused tegelevad andmekaitset puudutavate seadustega ja nad ei peaks tegelema poliitikaga. muidugi, me peame ka aru saama, kuidas äh, meid ümbritsev maailm toimib, kes võtab vastu otsuseid poliitilises maailmas, õigusloomulises maailmas ja nõuandvas maailmas. nii et äh, minu jaoks juhina ei oleks äh, väga raske see erinevate rollide eraldamine. Te küsisite ka koostalitusvõime ja järelevalve kohta. tõesti, kui see süsteem toimima pannakse ja toimub isikuandmete vahetus igapäevaselt, siis järelevalve läheb raskemaks, keerulisemaks siin tuleb teha koostööd riiklike ametiasutuste ja andmekaitseinspektori vahel, sest siin tuleb väga selgelt välja ka nii-öelda riiklik pool. nii et see, mida me praegusel hetkel teeme ja see on ka andmekaitse nõukogus käi-, käimas praegu see töö, me töötame välja mudelit, millega oleks võimalik äh, just äh, Äh, see nii-öelda uues maailmas järelevalvega siis igapäevaselt ellu viia. aitäh, härra Sobo ja siiski veel üks minut ja härra Moraes, palun. aitäh, esimees mulle tundub, et ka minu küsimus on juba ära esitatud, äh, aga sõnastan selle siis ümber. Teie nõuandev roll, see, mida me andmekaitse inspektori tööst oleme õppinud, on see, et ähm, päris palju on vaja nõu andva, nõu anda, aga samal ajal komisjon võib ignoreerida teie nõu. tegemist on nii-öelda poliitilise suhtleva kommunikatiivse rolliga, nii et mida te kavatsete ette võtta siis, kui komisjon teie nõud ignoreerib ja teiseks Cambridge Analytica juhtum. iga kandidaat kindlasti mainib ka Cambridge Analyticat, aga me oleme sellest väga palju õppinud, nägime, kuidas valimisi on võimalik mõjutada, nii et kui teist saab andmekaitse inspektor, siis kuidas te kavatsete selliste ettevõtete vastu võidelda? aitäh ja nüüd teie viimane vastus. aitäh! siin on põhimõtteliselt kaks kompleksset küsimust, mis te tõstatasite mis puudutab suhtlust kommunikatsioon, suhtlust komisjoniga ja et kui andmekaitse inspektori nõu ignoreeritakse. see on olukord, kus andmekaitse inspektor on välja töötanud selge seisukoha, Euroopa institutsioonide vahel on välja töötatud tava, et tehakse koostööd. nii et ma kavatsen kasutada kõiki oma võimalusi selleks, et minu häält kuulda võetakse ka komisjonis see on tähtis, on väga tähtis, et äh, andmekaitse inspektor oleks nii-öelda nõuandja ja selgete seisukohtadega, aga ta jääb siiski ainult nõuandjaks. nii et kogu austuse juures äh, saame teha äh, tihedat koostööd, aga öö, ähm, me ei saa panna ennast alati kuulma muidugi andmekaitse inspektor on äh, ja tema nõu on kasutada kõikidel institutsioonidel, nii ametlikult kui ka mitteametlikult, aga vahel nõuandjana pead lihtsalt tunnistama, et sinu sõnu ignoreeritakse. Cambridge Analytica juhtum, jällegi need uued ärimudelid, uus tehnoloogia, mida ma siin juba mainisin, me selle skandaali ajal tegelikult ei teadnud täpselt, mis toimub. Need on nii-öelda nähtamatute andmete lõk, kaks, ähm, sa ei tea täpselt, kuidas neid äh, ärioperatsioone läbi viiakse. Ähm, see toimub meie jaoks nähtamatult ja just sellepärast me peamegi reegleid tugevdama just äh, uute tehnoloogiate kontrollimisel ja informatsiooni kogumisel. ja siin minu jaoks tõesti koostöö on kõige tähtsam, aitäh! aitäh kõigile, kes äh, küsimusi esitasid, aitäh kõigile liikmetele ja eriliselt suur tänu härra Saabole, mitte ainult tema vastuste eest, vaid ka selle eest, et äh, ta on jõudnud sellesse kandidaatide nimekirja, kelle üle libekomisjon homme hääletab. kuid sellegipoolest on teil veel aega kaks minutit, et öelda oma lõppsõna. aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, teiega oli väga meeldiv vestelda ma nautisin teiega andmekaitsest ja eraelu puutumatuse teemadest rääkimist. mulle meeldis see vestlus, isegi äh, kuigi äh, osadele küsimustele ei ole võimalik täiel määral vastata, sellepärast et läbirääkimised või arutelud on veel pooleli. ma näen väga palju äh, sünergiat ja koostööd Euroopa institutsioonide vahel. Euroopa Parlamendi Äh, positsioon jääb äh, inspiratsiooniks ka tulevikus. ma tean, et nüüd pean äh, mõneks ajaks ütlema nägemist meie rahvasaadikutele, aga ma loodan, et kohtume teiega peagi tulevikus. aitäh, härra Saabo, suur aitäh ja soovime teile kõige paremat! Congratulations, Mr. Sabo. Thank you very much. Now we don't need any further introduction. nüüd äh, täiendavat äh, tutvustamist ei vaja meie töömeetod, see on teile nüüd juba tuttav. taaskord saab härra Vjevorovski viis minutit. ta on kõigile meile tegelikult äh, hästi teada, sest ta on juba viis aastat olnud andmekaitse inspektori asetäitja. ning pärast seda on meil taas kord kümme küsimust mis esitatakse teisele kandidaadile, kes kandideerib siis Euroopa andmekaitse inspektori kohale. üks minut iga küsimuse jaoks ja kaks minutit iga vastuse jaoks. ning seejärel on lõppsõnaks kaks minutit. Teil on sõna, aga enne sooviksin teid õnnitleda veel kord mitte ainult selle eest, et olete ähm, kandideerinud, vaid ka selle eest, et te olete osutunud komisjoni poolt valituks ning äh, saate teha ettekande libe komisjoni ees, kes otsustab homme hommikul, nii et äh, nüüd on teil sõna järgmiseks viieks minutiks. aitäh, härra esimees, proua esinaine, austatud libe komisjoni liikmed. mul on suur au täna siin olla äh, ning tutvustada teile oma visiooni äh, ning äh, ütleme nii, et oma ootusi järgmisteks aastateks selles osas, mis puudutab andmekaitset, eraelu puutumatuse kaitset ning äh, Euroopa andmekaitse inspektori tööd. tahan teile äh, pakkuda parimat, mis on võimalik. tahan anda teile edasi oma väärtused, kogemuse ja teadmised. mu väärtused on samad, mis viis aastat tagasi, kui ma esinesin teie komisjoni ees ning kandideerisin äh, andmekaitse inspektori asetäitja kohale. osaliselt äh, tulenevad need väärtused sellest, et ma olen pärit riigist, mis oli enne kaheksakümne üheksandat aastat totalitaarse režiimi all ning me tundsime puudust nendest väärtustest, mida Euroopa Liit esindab. aga lisaks annan ma teile ka kogemuse, kogemuse, mis tuleneb erasektorist, kus ma töötasin seitse aastat ja ma ei töötanud mitte selle advokaadina, kes koostab lepinguid ja kes kaitseb inimesi kohtus, vaid ma tegelen siin andmekaevandusega. ma tean, kui lõbus on see nendele inimestele, kes sellega tegelevad ja ma mõistan neid ootusi teataval määral. ma töötasin ka avalikus halduses, nii äh, Siseministeeriumi administratsioonis ja hiljem ka Andmekaitse Nõukogus, nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil mul on ka kakskümmend viis aastat kogemust teadustöö vallas. kõik see on toonud mu olukorda, kus ma tehnoloogilisest aspektist mõistan, millised väljakutsed meie ees seisavad. ning ma tean, kuidas see amet toimib, kuidas toimivad Euroopa Liidu institutsioonid ning mis on hea ja mis on halb selles valdkonnas. ma arvan, et sellega olen eh, kahe minuti kaks minutit täis rääkinud, ei, see peaks olema viis minutit, jah. niisiis. mõned sõnad siis veel täienduseks. kogemus on üks asi. samas on mul endiselt veel värske veri, nooruslik lähenemine nendele probleemidele, mis meil andmekaitse ja eraelu puutumatuse valdkonnas on. ma olen neliteist aastat noorem kui eelmine volinik. aga see tähendab, et ma olen äh, piisavalt vana, et mäletada aega, mil meil arvuteid ei olnud. ma hakkasin arvuteid kasutama siis, kui ma käisin ülikoolis. kuid ma olen äh, kahe tütre isa, kes on äh, digivallas äh, väga kogenud ning me loome tulevikku nende jaoks ma usun, et maailm suudab kinni hoida nendest väärtustest, mis meil on, ja samal ajal kasutada innovatsiooni õigel viisil ning muuta maailm paremaks kohaks. nüüd jätkame siis. aitäh, härra Vjeverovski, selle ettekande eest. nüüd kuulame ära kümme küsimust, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, kõigepealt Rahvapartei esindaja Roberto Metsola. aitäh, esimees, aitäh, härra Viverovski. tuginedes teie kogemusele andmekaitse inspektori asetäitjana ning tegutsedes äh, sellel ametikohal viimased kuud, siis kas te võiksite täiendada äh, oma arvamust selle kohta, kuidas Euroopa Parlament võiks äh, suurendada oma rolli võrreldes teiste osalejatega andmekaitse valdkonnas ning kas te saate kinnitada, et Euroopa Äh, liit võtab äh, suurema juhtrolli äh, uute tehnoloogiate valdkonnas ning kuidas te tagate, et suudame saavutada tasakaalu andmekaitse ja innovatsiooni vahel selles valdkonnas ning kuidas te tagate, et Euroopa kodanike andmeid kaitstakse, eriti siis, kui me teeme koostööd Euroopa väliste turuosalistega? ning milline on võimalik lähenemine selleks, et suurendada andmesubjektide kontrolli nende isikuandmete töötlemise üle ning kuidas saame anda varalised õigused äh, üksikisikutele. millised on teie arvamused? ja kaks minutit vastamiseks, härra Veberuski. väga keeruline on kahe minuti jooksul vastata, sellepärast et äh, siin on erinevad teemad, mida tuleb käsitleda. aga alustame küsimuse lõpust. see puudutas äh, varalisi õigusi ning nende teostamist. ma ei poolda andmete omandi arutamist ning informatsiooni omamist. eriti advokaadina rääkides omandist, omandiõigusest, siis ma, võtame arvesse tsiviilõiguslikku aspekti, kus on võimalik midagi äh, müüa, midagi jagada, millestki loobuda aga andmetega see niimoodi eriti ei toimi, sest kui me tahame enda kohta käivaid andmeid kontrollida, siis see ei tähenda, et me oleme ainsad, kellel need andmed on, võib juhtuda, et on erinevad organisatsioonid, äh, asutused, kes neid andmeid erinevatel eesmärkidel kasutavad. ning mida keerulisem on süsteem, seda, mida rohkem meil süsteeme on, mida rohkem algoritme me kasutame, siis need äh, seosed erinevate andmetöötajate vahel on üha olulisemad. kui me mõtleme nüüd äh, sellest lähenemisest, mis meil on turuosalistele ja sidusrühmadele Äh, eraelu puutumatuse valdkonnas, siis ma tuvastaksin siin neli rühma. erinev lähenemine riigile, erinev lähenemine rahvusvahelistele organisatsioonidele ja foorumitele, erinev lähenemine äh, äriüksustele ning lisaks erinev lähenemine ka kodanikuühiskonnale, kõiki neid tuleb arvesse võtta. mis puudutab riike ja rahvusvahelisi foorumeid, siis siin rõhutaksin eriti seda, et andmekaitse inspektor peab kasutama ära seda sünergiat, mis on andmekaitseasutuste ja teiste avaliku halduse osalejate vahel. üks näide sellest, kuidas me sellega äh, tegeleme, me oleme loonud nii-öelda häkkimisfoorumi, kus me arutame erinevaid võimalusi äh, Äh, kuidas äh, anda lepinguid äh, avaliku halduse väliselt, me kasutame rahvusvaheliste organisatsioonide, Euroopa Liidu institutsioonide tugevust ning parlamentaarsete organisatsioonide tugevust. aitäh, härra Vevarovski ja palun püüdke piirduda kahe minutiga iga vastuse puhul, sest meil on kümme küsimust ja teine küsimus tuleb sotsiaaldemokraatide esindajalt proua Sipelilt. suur aitäh, esmalt härra Vevarovski tänan teid äh, selle seisukohaavalduse eest, mis puudutab andmete omamist, ka meil on mõningad kahtlused. aga oma avalduses te rääkisite ka nendest väljakutsetest, mis meil on äh, väärtuste hoidmisel. minu küsimus on järgmine, mm, kuidas te näete e-privaatsuse ja GDPR-i rolli, äh, kui asi puudutab tehisintellekti kasutamist? kas teie meelest täiendavad meetmed või täiendavad arutelud on vajalikud selleks, et me saaksime kaitsta oma eraelu puutumatust ning väärtusi, kui asi puudutab tehisintellekti. ning eh, veidi väiksemad küsimused. e-privaatsuse määrus eh, taas kord kukkus läbi eelmisel nädalal. kas eh, Andmekaitse Nõukogus te näete mingisugust võimalust rakendada järjekindlamalt olemasolevaid eeskirju, eelkõige küpsiste, küpsiseid puudutavaid eeskirju ja kas riiklikud asutused võiksid äh, vastutusele võtta ettevõtteid, kes endiselt jälgivad inimesi äh, interneti kaudu. härra Beverovski, teil on sõna, suur aitäh! loomulikult tehisintellekt on meie jaoks suur väljakutse, see on suur väljakutse andmekaitseasutustele aga kõigepealt me peame mõistma, mida me selle tehisintellekti all silmas peame. see on tegelikult turunduslik termin. see koosneb äh, nii süvaõppest kui robootikast ning äh, ma saan aru, et see puudutab ka näotuvastust. ja minu arvates on need täiesti erinevad teemad. Need on väga olulised, ka neist tuleb rääkida, aga mitte tingimata äh, tehisintellekti puudutava arutelu raames ma arvan, et kõigepealt me peaksime kontrollima, mis meil olemas on ja mida me saame kasutada. isikuandmete kaitse üldmäärus on üks õigusakte, mis võib kohalduda väga paljudele nõuetele, see võib ära katta väga paljud eeldused ja ootused, mis meil on tehisintellekti osas. eelkõige nüüd on vaja teha õigesti tehisintellekti mõjuhinnang. aga meil on ka osasid, mis ei ole õigesti reguleeritud ja millega tuleb tegeleda eelkõige mis puudutab algoritmide läbipaistvust, äh, mille, mida tingimata GDPR-iga ei ole võimalik reguleerida. aga me peame meeles pidama, et meil on juba väga palju huvitavaid kogemusi paljudes riikides äh, ekspertide reeglipõhiste süsteemidega. Need äh, asetavad meie ette samad probleemid, mis meil on tehisintellektiga seoses ja see ei puuduta mitte ainult äh, rakendamist, vaid ka hindamist, kuidas seda tehti. ja nüüd e-privaatsus. minu meelest Andmekaitse Nõukogus on see arutelu juba alanud, kui te mäletate, siis Andmekaitse Nõukogu on välja andnud arvamuse äh, e-privaatsuse direktiivi, mis endiselt, ja GDPR-i omavahelise suhte kohta. aga see küpsiste äh, roll ja küpsiste probleem jääb endiselt Euroopa ühtlustatud lähenemise küsimuseks. see, seetõttu, et andmekaitseasutused tihtipeale ei vastuta äh, selle küsimuse eest. ja nüüd Renew fraktsioon ja proua Sofi Intvelt. aitäh, esimees ja aitäh, härra Vivrovski. ma hindan teie isiklikku äh, pühendumust Äh, mis tuleneb teie veendumustest ja me jagame palju arvamusi. aga see ei puuduta ainult mitte teie arvamust, vaid seda, kuidas muudate teie andmekaitse inspektori tugevamaks, kuidas te annate talle rohkem tugevust, sest mulle tundub, et andmekaitse inspektoriga konsulteeritakse justkui mingi formaalsusena, tihtipeale teda ignoreeritakse, äh, see toob ohvriks äh, eraelu puutumatuse, komisjon on kaotanud väga palju äh, kohtuasju, safe harbor, ma ei pea kõiki teile üle loes, üles loetlema. kuidas teie andmekaitse inspektorile toote rohkem mõjuvõimu? ja nüüd see niinimetatud politseidirektiiv, mil, mis tuleb asendada määrusega, sest see ei ole lihtsalt piisavalt tugev, kuidas te sellesse suhtute? aitäh, härra Vevorovski, kaks minutit esmalt ma arvan, et me peame näitama andmekaitse inspektori jõudu sellega, et me tõepoolest jõustame ja rakendame neid eeskirju, mis meil olemas on. sellega saame näidata, et on mõjuv põhjus anda andmekaitseasutustele võimalus tegeleda nende teemadega, millega parlament, nõukogu ja komisjon õigusloomeprotsessis tegelevad. seega ma rõhutaksin institutsioonide praktilist tööd, sealhulgas ka andmekaitse inspektori tööd andmekaitse valdkonnas. tahaksin olulise aspektina rõhutada ka seda, et me peaksime eemalduma juriidilise nõuande valdkonnast ja lisaks andma ka tehnilisi nõu, tehnilist nõu. see on praegu meil puudu ja me peaksime seda lisama ja seetõttu otsustasime eelmisel kuul äh, võtta tööle andmeteadlased oma äh, institutsiooni ning meil oli ka äh, konkurss ja meil jäi nii-öelda reservi veel inimesi, kes, keda saab tulevikus tööle võtta. ning mitmekesisus meie ametis on samuti väga oluline aspekt, me tahame teile anda mitte ainult õiguslikku nõu ja teha õiguslikke analüüse, vaid anda ka praktilisi nõuandeid see oleks ilmselt see kõige olulisem äh, tegevus, millega saame säilitada oma rolli äh, Euroopa Liidu institutsioonide nõuandjana õigusloomeprotsessis. ja vabandust, aga küsimuse teine osa. kas te nõustute minuga, et äh, need nii-öelda õiguskaitseorganite direktiivid, jah, esimesel libekomisjonil parlamentide vahelise komitee kohtumisel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli mul võimalus rääkida sellest direktiivist. ma ütlesin, et see annab õiguskaitseorganitele ja politseile õiguse kasutada suurandmed, suuremahulisi andmeid. ma ei tea, kas on võimalik sellest määrust teha, aga ma tahaksin näha direktiivi, mis vähemasti näeb välja nagu määrus. aitäh ja nüüd roheliste nimel palun härra Breyer aitäh, härra Vjevorovski! aitäh, et olete kandideerinud ning ilmselt ei tule üllatusena, et äh, ma tahan äh, küsida äh, asukohaandmete mittediskrimineerivast kasutamisest. Euroopa Kohus on öelnud, et kuigi see poliitika ei mõjuta eraelu puutumatuse olema, olemust, siis liiklusandmete ja asukohaandmete mittediskrimineeriv olemus ei ole proportsionaalne see ei ole proportsionaalne, nende andmete kogumine äh, kuritegevusega võitlemiseks. sel aastal ütles üks teie ameti töötaja, et andmekaitse inspektor peab võimalikuks seda, et on võimalik äh, äh, piiratud viisil andmeid säilitada, mis on hartaga kooskõlas. kuna selle teema üle on nii palju poliitilisi arutelusid ja mis puudutab minu äh, fraktsiooni ja minu isiklikku võitlust sellise suuremahulise andmete säilitamise vastu, mis hõlmab kogu rahvastikku, siis ma tahaksin, et te selgitaksite oma seisukohta. kas te toetate sellist lähenemist või te toetate meie võitlust selle vastu? pidage meeles, et meil on kolm kandidaati, keda me peame võrdselt kohtlema, seega üritage piirduda küsimuse puhul ühe minutiga. ja härra Vevorovski, teil on sõna vastamiseks ideaalses maailmas ma ei tahaks näha, et äh, isikuandmeid üldse säilitatakse või vähemasti, et ei oleks juurdepääsu saada andmetele, mida säilitatakse tehnilistel eesmärkidel. samal ajal on vaja tunnistada, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid me peame arvesse võtma nii Euroopa Kohtu arvamust aga ka praegust olukorda. ma pean endalt küsima, kas praegune olukord, kus meil ei ole direktiivi andmete säilitamise kohta ja kus meil ei ole keeldu, on õige. kui meil keeldu ei ole ja meil seda keeldu praegu ei ole ja meil on Euroopa Kohus, mis ütleb, et et puudub üldine konflikt põhiõiguste harta ja andmete säilitamise vahel, küll aga on su-, oluline piirmäär ähm, andmete käitlemise kohta. ma kindlasti uuriksin seda piiri. ma ei tahaks, et andmeid säilitatakse, aga ma näen, et ilma Euroopa tasandil lahendusteta on meil äh, olukord, kus mõnedel riikidel ei ole üleüldse kohustuslikku andmete säilitamist ning siis on meil riigid, kus politseil ja julgeolekuteenistusel on tegelikult äh, regulaarne võimalus äh, uurida äh, telekomfirmade andmeid. seda tuleb uurida, sest see on vale. ma näen, kui me näeme liikmesriikide poolt seda tahet, siis ma tahaksin neile meelde tuletada, et Euroopa Kohus on loonud selle piirmäära mis puudutab seda, millal on võimalik neid säilitatud andmeid kasutada. mulle ei meeldinud ühe voliniku mõne aasta tagune seisukoht, kes ütles, et säilitamine on siin selleks, et jääda, aga ma pean tunnistama, et tehnilisest vaatenurgast ning ärilisest vaatenurgast need andmed kusagil siiski on. minu jaoks on praegu kõige olulisem see, et kellel on andmetele juurdepääs ja millistel eesmärkidel on võimalik äh, seda teha, kui andmeid siiski säilitame ilma piirmäärata. ja nüüd ID e fraktsioon. härra Fest, kas te ei taha küsimust esitada? E siis proua Kanko well,. suur tänu. vaid üks kiire märkus ma tegelikult teie kirjalikest vastustest äh, juba nägin, et äh, mis tunne on olla, kui ei ole õigusi. ma tegelikult äh, mõtlen tagasi oma lapsepõlvele ja mõtlen, et oli vast alles tore, et siis ei olnud internetti. nüüd selle üld, üldise andmekaitsemääruse Eh, eluiga. paljud on leidnud, et see on liialt ettekirjutav ja arvestades seda, et tehnoloogia areneb äärmiselt kiiresti, kõik need reeglid ka vananevad koos sellega. viimane Euroopa Liidu andmekaitse ehm, õigusakt kestis kakskümmend aastat. mis teie nüüd arvate, mis selle praeguse määruse eluiga võiks olla? ja milliste küsimustega peaks järgmises versioonis tegelema? palun. nii palju, kui ma küsimusest aru saan, soovisite teada, et mida tulevikus peaks tegema? jah, just nimelt. sest põhimõtteliselt äh, see ühine andmekaitse määrus on äh, selline, et kui sööma tahan hakata, siis selgub, et juba on parim enne möödus tahaksin öelda, et see ei ole kaugeltki mitte ainukene õigusakt. me räägime, et Euroopa on juhi rollis andmekaitses ja eraelu kaitsmises. me peaksime siin mõtlema kogu õigustiku peale, see ei ole mitte ainult selle andmekaitse äärmuse või eraelu kaitsmise, isikuandmete kaitse õigusakti puhul ei ole, see on üldiselt niimoodi äärmiselt oluline on, et me jagaksime samu väärtusi erinevate kultuuride ja riikidega. aitäh! kuue järgmisena, senior Barrena. üks minut. Thanks uh,, chair. suur aitäh kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks määruses näevad ette ähm, koostöövõimalused liikmesriikidega. selleks, et tagada suuremahuliste IT-süsteemide ja Euroopa Liidu asutuste järelevalve, sinna alla käivad WIS, Eurodac, Schengeni infosüsteem, tolli infosüsteem. põhimõtteliselt võib ette kujutada, millistest tohututes kogustes andmeid seal on. palun rääkige, millised on põhilised äh, väljakutsed nende juures ja kuidas nendega tegeleda, kuidas teie korraldaksite nende IT-süsteemide tõhusa järelevalve? palun vastamiseks kaks minutit. suur aitäh. praegu on tõesti neid lahendusi terve müriaad kui me räägime õiguskaitseasutustest. Euroopa Liidus on erinevaid äh, andmebaase ja seal on väga palju erinevaid neid võimalusi. liikmesriikide vahel ka jagatakse andmebaase ja andmebaaside andmeid. sealt tegelikult on näha, kui raske see probleem on. me oleme alati kutsunud üles teatud põhimõtteid järgima järelevalve juures. aga samas me peame arvestama ka seda, eh, üheksandas peatükis määruses seitseteist kakskümmend viis olevaid sätteid, me peame arvestama seda, et nendest ei pruugi piisata. meil on näiteks ka Europoli määrus. ja võib ka välja tulla, et Olafi töö, EU-LISA andmebaasi töö, Eurojust, seal võib olla väikesi erinevusi. ja see võib muuta raskeks ka selle ühe lahenduse. küll aga ma sooviksin siin veel ühte asja öelda, kui ma rääkisin täitmise tagamisest andmekaitse küsimustes Euroopa Liidu institutsioonides, just nimelt selliseid ma siis silmas pidasin, neid, kes tegelevad politsei andmetega ja õiguskaitsega seotud andmetega. viimastel nädalatel tulid välja esimesed otsused, keelustavad otsused. näiteks sotsiaalteenuste üle järelevalve teostamine keelati ühel ameti poolt, kellel puudus vastav pädevus. tegelikult äh, seda otsust ei olnud res-, äh, kerge teha, sellepärast et osa on need võivad, võivad olla aktuaalsed, aga põhiline on see, et Euroopa Liidu institutsioonid ei tohiks selliste asjadega tegeleda. püüdke palun vastustes piirduda kahe minutiga. nüüd kolleeg Fox, palun. lugupeetud härra Viorovski, kõige rohkem tundub ohustavat teralu kaitstust, see ei ole midagi kaitsta, ei ole midagi karta, ei ole midagi varjata. küberturvalisus näiteks, kui me võtame, seal tegelikult on paljud liikmesriigid ja liikmesriikide asutused mm, teostanud varjatud jälgimist üksikisikute suhtes see nõudmine, et tehnofirmad peaksid krüpteeritud andmete üle andma näiteks ähm, Whatsappis vahetatu ja nii edasi, see minu meelest on üks meie kõige suuremaid ohtusid. mida teie ütlete selliste poliitikute kohta, kes äh, nii-öelda äh, pidevalt jälgivad nurga tagant, mida nende kodanikud teevad? palun vastus. vastuseid võiks olla kaks ja vastuste rühmi võiks ka olla kaks. üks asi on, kui me räägime riiklikust julgeolekust, üks asi, kui me räägime küberjulgeolekust. Nende vahel on tohutu suur vahe juba puhtalt vormiliselt. ja mina sooviksin väga selgelt eristada ühelt poolt neid asju, mis on mm, riikliku julgeoleku küsimused, millesse peaks Euroopa Liidu tasandil teistmoodi suhtuma ja siis avaliku julgeoleku küsimused või avaliku korra küsimused. mul oleks teile ettepanek. me aasta aasta järel jällegi lepime kokku varjatud jälgimise mingisuguses uues vormis, pidevalt areneb see võtame asja innovatiivselt ette. kui mingisugune lahendus ikkagi ei toimi ja midagi pakume selle asemele, siis miks mitte selle just nimelt asemele pakkuda, mitte selle peale. sellepärast, et ikka ja jälle kordub sama stsenaarium, et andmekaitse inspektor ütleb, Äh, läheb parlamenti, komisjoni, nõukogusse, vot nüüd me peame seda ähm, arutama ja siis sama kordub viie aasta pärast. see on täiesti kindlasti, see ei ole üld-, ma ei, ma ei räägi siin nalja, ma ei, ma ei tee siin nalja, ma ei räägi anekdoote kui ma ütlesin, et ma mäletan, neid aegu, kui mul neid äh, väärtusi ei olnud, siis ma pidasin seal silmas riigiteenistust ja tegelikult seda ma, see oli minu jaoks äärmiselt oluline, riigiteenistus. aitäh, Rahvapartei. suur aitäh. täitsa huvitav arutelu on täna õhtul olnud, et kas ähm, see andmekaitse inspektor peaks olema poliitiline subjekt või ta peaks olema äh, midagi muud. minul oleks ka väga huvitav kuulata teie käest, mida teie sellest arvate, kas see amet on neutraalne järelevalve teest ja teostaja või poliitiline objekt? ja siis veel, tähtis on nii tehnilised küsimused kui õiguslikud küsimused minu meelest ei ole päris omavahel tasakaalus tehniline personal ja õigusliku, õiguslike küsimustega tegelev personal. kas teil on mingisuguseid plaane sellega hakata tegelema, kui teid, teie valituks osutute? suur aitäh, väga li-, väga lihtne küsimus oli see esimene. et kas andmekaitse inspektor peaks olema poliitiline tegija, sellele ma vastan kategooriliselt ei, kindlasti mitte. meie oleme Oiva keskus, meie oleme eksperdid, meie oleme need, kes räägivad väärtustest, aga me ei räägi sellest, et miski on vasakpoolne või parempoolne või midagi muud sellist. meie ei tegele poliitiliste avalduste või poliitiliste seisukohavõttudega oma ametis, see ei ole põhjapaneva tähtsusega meie töös. samal ajal aga, kui me püüame nõu anda nõukogule, parlamendile ja komisjonile, siis kindlasti peaksime me andma nii tehnilist kui õiguslikku nõu. tehnilist nõu kindlasti rohkem tulevikus kui senini. minevikus on äh, ülekaalus olnud just nimelt õiguslik nõu. ma olen öelnud, et tegelikult selles büroos me sooviksime ka seda, et seal oleks hästi kirev nii-öelda pädevuste komplekt meie töötajate hulgas. äärmiselt oluline on, kuidas turul mm, andmeid kasutatakse, selle mõistmine, aga äärmiselt olulised on ka tuleviku leiutised suhtlus ähm, ja kasutajaliides näiteks inimese ja arvuti vahel, just nimelt nendesse asjadesse me peatselt tulevikus ka investeerime. ja siin tuleb kohe mängu, milliseid teadmisi meil on vaja ja kuidas on võimalik ära kasutada sün-, sünergiat Euroopa andmekaitse inspektori ja Euroopa liikmesriikide andmekaitse inspektsioonide vahel Claude Morales, üks minut. aitäh. ma tuleksin tagasi selle juurde, millest rääkis proua Intervelt. Te vastasite paljudele küsimustele päris sügavalt. küsimus on aga selles, et teilt võib tulla väga hea nõustav tekst komisjonile, kui mingisugust uut teksti koostatakse, aga ähm, paraku neil ei ole kohustust selle nõu järgi käia. Te olete asetäitja juba olnud. järelikult teil peaks olema öö, ähm, ettekujutus või teadmine, et et eh, te võite neile nõu anda, aga nad ei pea seda järgima, nad võivad ignoreerida seda. ja veel, prima facie tõendid on inimesel, midagi on rikutud. Nad küsivad, et aga mida Euroopa Liit teeb? sellised eh, meetodid jätkuvad, kuidas teie oma ametikohal sellega tegeleksite? Online manipuleerimine, see on tegelikult üks osa andmekaitse inspektori tööst. sugugi mitte kõik, mis Cambridge Analyticaga seotud on, on seotud andmekaitse või eraelu kaitsega, aga põhiline probleem oli ju see, et kogutud andmeid kasutati üheks ühel eesmärgil ja hoopis teisel eesmärgil kui see, milleks neid koguti. vot see on põhiline. ma arvan, et andmete ohutus, kogutud andmete kohut-, ohutus, see on jällegi üks probleem, millega andmekaitse inspektor peab tegelema. üks olulisemaid küsimusi, millega ma sellel aastal tegelesime, oli üks ähm, Euroopa Parlamenti puudutav asi. andmete kogumine ettevalmistuste ajal Euroopa Parlamendi valimisteks ja seal andmed koguti ja need anti edasi ähm, ühele organisatsioonile, kes oli väljaspool institutsiooni ja parlament ei suutnud luua või tagada korralikku auditeerimist, et need andmed oleksid kaitstud. Õnneks midagi ei juhtunud, aga me pidime nõudma, et see leping tühistataks ja andmed kustutataks. see näitab ilmekalt seda, et need probleemid võivad meil lausa nina all siin juhtuda ja mul oli äärmiselt hea meel, et viimase poole aasta jooksul oma töös see, see, mida ma nägin seal Cambridge'i analüütikaga ja, ja, ja siin eh, minu töötajaga. How vulnerable the data even of institutions are. But anyhow you have got two minutes for a final statement. nii ja lõppsõna kaks minutit suur tänu. ma sooviksin meenutada ühte asja, mis oli kirjalike vastuste hulgas ka. Need kirjalikud vastused, mis ma andsin enne siia ruumi tulekut. seal lugu algas kakskümmend seitse aastat tagasi. ma ühinesin õigusüliõpilaste organisatsiooniga ja, ja, ja nende unistustega, et maailm oleks õiglane. see võib kõlada naiivsena, aga tegelikult see on minu unistus siiamaani. õiglane maailm, kus valitseb õigusriik. ärgem unustagem, et me ei kaitse mitte andmeid, me kaitseme inimesi nende andmete taga andmekaitse on vaid vahend selle lõppeesmärgi saavutamiseks. pidagem meeles, me oleme üksteisest erinevad, Euroopas on erinevad kultuurid ja seda me ju armastamegi selle Euroopa projekti juures, et meil on võimalik erinevates keeltes rääkida, meil on erinevad kultuurid, see on osa sellest Euroopa Liidu trumbist ja mina sooviksin näha sellist maailma, kus Euroopa andmekaitsestandardit peetaks sellist, mis on turule eeliseks ja, ja eh, innovatsiooniks, nii et mina sooviksin näha, et Euroopa institutsioonid juhiksid oma eeskujuga, aga samas nutikana. ehk et nad kasutaksid ähm, uut tehnoloogiat et selleks, et asju paremini teha kui senimaani, kui me räägime blockchain'ist, siis ärme ainult räägime sellest, milline väljakutse see on sellele õigus unustamisele küsimusele. mõelgem kõige selle hea peale, mida ta meile näiteks saab anda, see on üks põhiasju selles üldises andmekaitsemääruses. selge suur,, suur-suur aitäh, suur aitäh ka kõikidele saadikutele, kes küsimusi esitasid. suur aitäh, härra Vjevjorovski, teie vastuste eest, teie jõupingutuste eest, selle debati eest. ja me väga kõrgelt hindame ka seda, et te olete terve elu tegelenud andmekaitse küsimustega ja muidugi öm, ähm, õnnitleme teid ka selle puhul, et te jäite nii-öelda finaalis sõelale ja nüüd me võtame Mm, järgmisena ette kolmanda kandidaadi. nii, hakkame siis kohe pihta, sellepärast et aeg on juba päris hiline. suur aitäh, et olete jäänud siia, teie, kes need siin on. meil on äh, töö jätkumas. nüüd jõudis siia saali kolmas kandidaat. Teie nimi jäi kolmandaks loterii käigus, millega me siin järjekorra välja loosisime alustuseks palju õnne, et te jäite valikusõelale siia lõppvooru. me oleme kursis teie CV-ga, CV-ga, mis meie komisjoni liikmetele on laiali jaotatud. töö kulgeb niimoodi, teil on kõigepealt viis minutit aega sissejuhatuseks, siis tuleb kümme küsimust saadikutelt, iga küsimus üks minut ja igale küsimusele vastuseks kaks minutit ja siis saate veel ee, eh, lõppsõna. suur aitäh, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. suur aitäh, et ähm, annate mulle võimaluse ennast kui kandidaati tutvustada. Giovanni Butarelli mälestamisega ma sooviksin tegelikult alustada, sellepärast et teda ma tundsin mitmetel ametikohtadel. minu karjäär algas kakskümmend aastat tagasi, aga ma olen tegelikult täieliku ringi maha käinud. kõigepealt ma töötasin Rahvusassamblees, üheksakümne viienda direktiivi ja selle ülevõtmisega ma tegelesin, siis ma olin selle komisjoni juht, mis tegeles andmekaitsega Prantsusmaal. ma olen ka Columbia ülikooli mm, artiklite kogumikus avaldanud asju Oxfordi omas ja ma olen ICO nõustanud ja nagu te teate, olen ma täna jurist ehk teiste sõnadega, ma olen ringiga sinna tagasi jõudnud, kust ma alustasin. õigus, majandus, õigus, tehnoloogia ja nii edasi. kui ma oma karjäärist kokkuvõtte teeksin, siis seda võiks iseloomustada ühe sõnaga, see sõna on sõltumatus. kui ma organiseerisin esimese nii-öelda politseimaterjalide läbivaatamise sisse läks käima ja nüüd teen ma vabatahtlikuna tööd ühes organisatsioonis ja seal käsitletakse varjatud jälgimise teemat. eurooplased on mures selle pärast, kuidas nende andmeid kaitstakse eurooplastel on tunne, et kontroll on kadumas neil oma andmete mm, üle ja muidugi andmed ja andmekaitse on viimase kahe kümnendi jooksul suuresti muutunud. alguses oli see spetsialistide pärusmaa, nüüd on seis sootuks erinev. ja, ja nüüd on see seotud ka teiste vabadustega. ei piirdu mitte ainult äh, asi kogunemisvabaduse ja valimisvabadusega, meil on muud asjad ka, näiteks Cambridge Analytica, siis on Facebook. parlament on see, mis peaks läbipaistvalt ähm, koostama selliseid seadusi, mis meie elu ähm, nii-öelda hoiavad ja kaitsevad. neli meedet, mida ma sooviksin ellu viia jätkab kõneleja inglise keeles. kõigepealt musti-, multidistsiplinaarsus, teiseks proaktiivsus, kolmandaks vastutus ja neljandaks kindlus. kui lubate, ma räägiksin natuke neist lähemalt. multidistsiplinaarsus, vaja on rohkem tehnoloogiat, tehnoloogilisi teadmisi, sellepärast et sellel alal ei saa teha tööd ainult õigusteadmistega ja proaktiivsus, see tähendab seda, et ei pea jääma ootama, kuni keegi teine mingisuguse õigusakti koostab. tuleb silma peal hoida seda, neid arenguid, mis maailmas toimuvad. vastutus ja aruandluskohustus andmekaitse inspektor peab olema vastutav kogu oma töö eest ja aru andma selle kohta. ja neljandaks, andmekaitse inspektor peab olema otsustav andmete kaitsta, kaitsja ja valmis minema trahvidega ka teatud juhtumitel Euroopa Kohtusse. ja kindlasti on oluline olla tõeline eurooplane teadvustada seda, millal on meie väärtused ohus. mul on päris palju erinevaid ähm, rahvusi minu taga, näiteks äh, Itaalia ja ka Rootsi ja ma olen nüüd valmis vastama küsimustele sure,. The... aitäh, võite olla kindlad, et äh, äh, libekomisjoni liikmed hindavad teid väga, sest jäite äh, lõppvoorus Sõõlale, aga nüüd alustame küsimustega, kõigepealt Rahvapartei ja proua Metsola, palun. aitäh, aitäh, härra Paduva, teile sissejuhatuse eest, tehisintellekt on järgmine nii-öelda andmerinne, mis meilt tõesti nõuab väga suurt tähelepanu, sest andmeid töödeldakse väga palju ja see on tõstatanud eetilised küsimused. mis roll peaks siin andmekaitse inspektoril olema selleks, et selles valdkonnas üheskoos edasi mindaks ja kuidas tagada andmekaitse innovatsiooni vahel tasakaal ja kuidas hoolitseda selle eest, et Euroopa kodanike andmed oleksid kaitstud? eriti just siis, kui tuleb teha koostööd väljaspoolt Euroopa Liitu pärit Äh, ettevõtete ja organisatsioonidega ja kuidas hoolitseda selle eest, et tõesti isikuandmetel oleks nii-öelda omandiõiguste kaitse ja me saaksime ise kontrollida oma andmete kasutamist uh,. uh aitäh! on tõsi, et tehisintellekt on tõesti see uus valdkond, millega tegeleda, nagu me teame, et iga kahe aasta tagant äh, Äh, vahetatavate andmete arv äh, suureneb kaks korda. samal ajal need andmed äh, keskenduvad teatud sektorite ja teatud ettevõtete kätte tihti väljaspool Euroopa Liitu, nii et Euroopas me oleme nii-öelda kahe mudeli vahel ühel pool on meil USA mudel, kus pole mitte mingit äh, seadusande, andlust selle kohta. või siis äh, sekkutakse alles pärast seda, kui andmeid on kasutatud ja teine mudel, mis on Hiina mudel, mis on väga vastuoluline. Euroopa Liit peab siin leidma oma kursi ma arvan, et on võimalik leidagi vägagi eetiline ja inimsõbralik mudel. komisjon on siin välja töötanud juba programme, kindlasti tehakse ettepanek, sest tehisintellekti osas komisjon on lubanud saja päeva jooksul ettepaneku teha. me peame tõesti tehisintellekti käsitledes välja töötama usaldusväärse lähenemise, muidu inimesed ei kasuta enam neid teenuseid. me ei peaks siin alustama nullist, vaid me peaksime välja töötama ähm, seadusandluse vastavalt andmekaitse üldmäärusele. seal on juba päris mitmeid sätteid, mis ütlevad, et äh, me ei saa olla automatiseeritud vahetuse äh, Äh, subjektideks ja tõesti, ma leian, et andmekaitse inspektor saab siin anda äh, nõu just selleks, et täita praegused lüngad. näiteks algoritmide läbipaistvuse ja kasutamise kohta pole mitte mingeid reegleid. nii et ma arvan, et andmekaitse inspektori ülesandeks olekski aidata välja töötada neid uusi reegleid ja peab olema ka siis võib-olla õigus eksperimenteerida, nii nagu ICO-s ähm, on välja töötatud. ma meenutan teile veel, et kaks minutit on vastuseks. vabandust, ma ei näinud seda aega siin, ütleb kõneleja. meenutan teile, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks. teiseks, proua Sippel, palun, sotsiaaldemokraadid. aitäh! ma tuleksin tagasi selle suure tehisintellekti küsimuse juurde siin räägiti juba läbipaistvusest ja andmekaitse üldmääruse tähtsusest. kas te võiksite tuua häid näiteid selle kohta, kuidas tagada läbipaistvus mitte nii ainult ametiasutuste, vaid ka kodanike jaoks, kui tehisintellektiga edasi minnakse? kas seda tuleks siis nii-öelda ise edasi arendada või see areneb ise edasi, kas meil on vaja lisameetmeid Äh, andmekaitse üldmäärusele lisaks siis. ja teie kirjalikud vastused, kus te toote välja selle, kui tähtis on äh, sõltumatus. Teie isiklikust vaatevinklist, kuidas teie hindate andmekaitse inspektori ja tema võrgustiku rolli või kas on vaja seda tugevdada selleks, et nad oleksid oma töös veelgi sõltumatumad? palun, härra Padova, palun aitäh, siin on äh, kaks küsimust. kõigepealt, kas meil on vaja lisameetmeid selleks, et tehisintellekti reguleerida? jah, juba proua Metsolale vastasin, et on vaja, sest äh, üldmäärus ei kata kõiki neid osasid, äh, mis ma siin juba välja tõin just sellepärast me peaksime ka määrust parandama, meil on vaja paremaid läbipaistvus ja seletavaid meetmeid, seda on võimalik teha käitumisjuhiste kaudu või ka reguleeringu kaudu, mis tähendab seda, et meil on tegelikult vaja vähemalt teatud lisa IT-süsteeme nüüd küsimus sõltumatuse kohta. sa ei saa olla päris sõltumatu, kui sul on ainult õiguslikud meetmed ja ei ole tehnilisi ressursse, tuleb vaja tehnikast aru saada, maailmast, milles me elame. nii et rohkem ressursse erinevatest allikatest äh, on väga tähtis, tagamaks seda, et sa oled sõltumatu ja sind võetakse kuulda. muidu sul ei ole võimalik äh, kuidagi äh, vaidlustada seda, mida erinevad osapooled välja toovad. ja just sellepärast äh, näiteks ma leian ka, et tuleb töötajate arvu kolmekordistada just selleks, et paremini aru saada tehnoloogiast äh, ja anda ka paremat nõu nii et see ei puuduta mitte ainult ressursse, see küsimus, vaid tuleb aru ka see, saada sellest, mis toimub, selleks, et anda siis korralikku nõu mitte ainult õigusliku poole pealt. olen jurist, mitte keegi ei ole täiuslik, ma tean oma piire ja just sellepärast ma arvangi, mind hinnatakse. nüüd Renew fraktsioon ja Sofi Intfeld, palun aitäh, esimees, aitäh, härra Padova sissejuhatava sõnavõtu eest. kolm kiiret küsimust. väga palju on andmekaitse inspektoril teadmisi just õigusliku poole pealt, aga on puudu nii-öelda pilvest. siiamaani Euroopa Komisjon eh, on ignoreerinud eh, andmekaitse inspektori, nii et kuidas tema mõjuvõimu suurendada. teiseks, eh, rakendamine Äh, USA föderaalkaubanduse inspektor näiteks äh, äh, trahvis viie miljardiga Facebooki, vaadata, mida on teinud Euroopa Liit, siis see ajab naerma, nii et kuidas seda parandada. ja nüüd andmekaitse ja läbipaistvus. ma olen palunud et andmekaitse inspektori büroo avaldaks numbreid, nii et mis teie arvate sellest taotlusest? jah, kolm küsimust, millele vastata kahe minutiga, pole väga palju aega. see, et komisjon ignoreerib äh, andmekaitse inspektori nõu praegusel hetkel. ma kavatsen parandada olukorda, ehk tuleb teha kohe äh, õigusloome varases faasis nendega koostööd selleks, et mõjutada äh, seda tööd ja tagada siis järjepidevus erinevate algatuste vahel. sest ma arvan, et tegelikult ka komisjonis tehakse tihti tööd eraldatult. teiseks, kui sa ei ole rahul, võid alati kasutada avalikkust, meediat, pöörduda meedia poole. muidugi tuleb siin valiv olla selleks, et oma eesmärke saavutada kolmas võimalus, see on nii-öelda viimane võimalus, pöörduda kohtu poole, Euroopa Kohtu poole. andmekaitse inspektoril on see võimalus, aga nagu ma olen ka varem öelnud, sa pead lihtsalt valima, millal, sest äh, kui sa kaotad, siis kaotad väga palju, nii et rakendamine. Äh, me ei ole nii-öelda riiklik reguleerija, mõjuvõim on piiratud aga see ei tähenda, et me ei peaks pingutama, meil on võimalik rakendamist parandada ja oma kirjalikes vastustes näiteks tegin ettepaneku, et kui mind ametisse nimi-, nimetatakse, siis tuleks eh, iga-aastane järelevalveprogramm eh, koostada ja avaldada, sest siis sa näitad ka, ma ütlen, mis ma teen ja saad ka pärast näidata, kas sa oled seda teinud. läbipaistvus, eh, see puudutas infovabaduse põhimõtet et äh, juristina toetan seda taotlust, äh, kui see tehakse muidugi seaduse piires. järgmiseks rohelised ja härra Breyer, üks minut. aitäh, härra Padova. me kohtusime natukene aega tagasi ja rääkisime andmekaitse inspektori töö erinevatest külgedest ja sellele lähenemisest ja Äh, te ütlesite, et teile meeldib Briti lähenemine. kus äh, andme, kus erinevad asutused teevad äh, mujal küll julgeid avaldusi ja on väga karmikäelised, aga Ühendkuningriigis on nad pigem selline leebe ja painduvam koostööpartner, nii et kas te võiksite seda natukene rohkem selgitada ja ma tahaksin teada, äh, mida te arvate kohustuslikest andmesäilitusseadustest? Äh, aitäh! olen andmekaitse innovatsiooni küsimuses siiamaani andnud nõu ja see on siin selline mitmepoolne lähenemine, et sa mitte ei ainult ei anna nõu, vaid sul peab olema ka selge strateegia taga. nii et praegusel hetkel ICO on see, mis kaasab kõige kõrgemal tasemel erinevad osapooled ja tegemist on sellise karmikäelise rakendajaga ja sellepärast ma toetan selle organisatsiooni tööd, sest äh, lähenemine on õiglane ja tasakaalus mis puudutab äh, kohustuslikku andmete säilitamist Euroopa Kohtus ma äh, olin kaasatud äh, sellesse juhtumisse ja kaitsesin seal just Äh, seda, et äh, me peame olema palju selgesõnama, sõnalisemad ja äh, kollektiivsete hagide puhul peab olema ka võimalus sekkuda. tegemist on arvamusega, sõltumatult ametiasutuselt sellest ei piisa ja seda ütles ka Euroopa Kohus. I can't say more, I would I like to say more, of course, because you have been pleading of no muidugi tahaksin rääkida väga pikalt sellest, aga kahjuks mul ei ole aega. aitäh, härra Padova. ja nüüd ID fraktsioon ja härra Karu, palun üks minut. aitäh, esimees. härra Padova, siin oli juba terve rida küsimusi, mis teile esitati. ja rääkisime siin ka nii-öelda mõjutajate, influencerite rollist, et kas andmekaitse inspektor on ka nii-öelda kaasaegne influencer? Teie kirjalikest vastustest nägin, et ja ka elulugu loost nägin, et olete väga palju erinevaid artikleid inglise keeles avaldanud. et te olete tegelenud teadustööga ja kui ma nüüd sellest õigesti aru saan, võib-olla ma sain sellest valesti aru oli tegemist teadusartiklitega, mida tsiteeriti Euroopa Kohtu otsuses, eriti mis puudutas siis õigust unustatud saada. ja siin ma tahaksin rääkida andmekaitse inspektori rollist. kas see teadustöö on teie jaoks tähtis ja kui te soovite andmekaitse inspektorina ka teadustööd edasi viia või kas teil on kavas äh, vastata? aitäh vastan prantsuse keeles, kuna vasta-, kuna küsimus oli ka prantsuse keeles. jah, aitäh, juba viisteist aastat olen tegelenud äh, teadustööga, olen äh, töötanud nii juristina, järelevalveasutuste esindajana ja ma tõesti vahel üritan siis nii-öelda praktilise eluga distantsi luua ja tegeleda ka uurimisega tegelenud olen territoriaalse õigusega andmekaitsjate puhul, andmekaitse puhul ja ning ma arvan, et kõik need mõtisklused on väga tähtsad olnud ka minu praktilise töö jaoks. artikkel Columbia Law Review'le näiteks, selle kirjutasin koos professor Maienschengeriga, kes on Oxfordis professor ja tema tegeleb internetivalitsusega. ja tema ütleb, et vanasti räägiti andmetest, nüüd räägitakse tehisintellektist ning äh, tulebki küsida nüüd, äh, kas see kõik on andmekaitsega kooskõlas ja et kas see teenib kõikide huve. see on ka minu jaoks reguleerija roll. mõjutus võimalused. reguleeriv järelevalveasutus peab saama ka võimaluse mõjutada ja muidugi peab olema võimalus ka artikleid siis kirjutada, millele on siis võimalik ka reageerida. minu jaoks on see teadustöö väga tähtis, sellepärast et andmekaitse inspektor öö, kehastab andmekaitset. ta on nagu suursaadik, ta peab olema võimeline iseseisvalt mõtlema, konstruktiivselt mõtlema ja peab näiteks ette nägema ka erinevaid võimalusi. õigus unustatud saada neli aastat tagasi oli veel täiesti varjusurmas, samal ajal kui Euroopa Kohus ütles oma otsusega, et tegemist on väga tähtsa eh, põhimõttega ja see on ka kindlasti tulevase seadusandluse aluseks. aitäh, eelmisele proua Kanko, üks minut. aitäh. väga hea on näha, et te olete uudishimulik, eh, tahate ette näha tehnoloogia arengut, uusi probleeme, tehnoloogia areneb väga kiiresti ja tihti me ei jõua tehnoloogia arengule järele. digitaalne suveräänsus on üks äh, tähtsamaid küsimusi ja kui me tõesti soovime, et meil oleks äh, tõhus seadusandlus äh, ja koostöö demokraatlike liitlastega, kas meil peaks olema selline üleilmne andmekaitseleping, mis tõesti ka toimiks ja seega me saaksime ka siis õiguskaitseorganite äh, tööd parandada selleks, et me saaksime võidelda kuritegevuse vastu ja tagada andmete kaitse. internet on üleilmne ja mõjutab meie elu kõiki valdkondi ja üleilmse õiguskaitse, äh, andmekaitselepingu ettepaneku tegi Jaapan on ja mis teie arvate, kas see võib olla tulevikuks võimalik ja ka realistlik? aitäh, teil on kaks minutit. Merci ma, ma, madame la députée euh,. La, la question, je dirais, d'avoir un globe. aitäh. küsimus selle kohta, kas meil peaks olema üleilmne raamistik see on küsimus, millega andmekaitseeksperdid tegelevad juba aastakümneid. Euroopa oli esimene öö, ähm, maailma osa, kus äh, raamistik välja töötati siis andmekaitse jaoks. ja seda juba siis aastast üheksakümmend viis. ning selle õigusliku raamistiku taga on ka põhiväärtused mis on ilmselgelt Euroopa põhiväärtused, meil on Euroopa õhi, põhiõiguste harta, meil on öö, aluslepingud ja ei olegi võimalik leida teksti, mis siis tõesti põhineks sarnastel või samasugustel väärtustel. siin on näha, et Euroopa Liit ja liidus ja USA-s on isegi elektripinge erinev on vaja erinevaid pistikuid ja see ei ole lihtne ning ka Hiina puhul öö, on täiesti teistsugune lähenemine ühiskonnale ja Euroopas jagatud inimõiguste vahendamine sinna ei ole lihtne. me oleme seda üritanud aastast kaks tuhat juba, on tehtud ettepanekuid ühtse standardi loomiseks ma usun sellesse tulevikku, kuid ma eeldan, et samal ajal on meil ka selleks aega vaja. ja väga tähtis on ka see, et meil oleksid eh, ühised väärtused. ma kardan, et ühist järelevalvesüsteemi ei ole võimalik välja töötada. me peame erinevate riikidega eh, üritama panna need erinevad süsteemid toimima. meil on omad väärtused ja me ei peaks võib-olla neid lihtsalt eh, peale suruma härra Reena, palun järgmisena. aitäh, Euroopa Liit võttis vastu seaduse, mille eesmärgiks oli eh, julgeoleku eesmärkidel andmeid rohkem vahetada. tehakse arvatavasti veel ka sarnaseid ettepanekuid tulevikus, nagu näiteks äh, vabadusel, õiglusel põhineval alal andmete vahetamine ja samamoodi ka andmekaitse vahetuse, andmete vahetuse kohta ja säilitamise kohta. kuidas te hindate praegust olukorda õigust eraelule ja isikuandmete kaitsele, arvestades neid meetmeid, mis on vastu võetud äh, terrorismivastases võitluses. mis on Euroopa Liidu kurss, mida muudaksite teie, kui teie saaksite paremini, eh, saaksite rohkem mõjutada Euroopa Liidu õigusandlust? aitäh, tegemist on väga poliitilise aruteluga. on öeldud, et kui sa oled valmis oma andmeid andma julgeoleku huvides, siis kaotad mõlemad, nii andmed kui julgeoleku. jah, on siin riike nagu näiteks Prantsusmaa, kus on toimunud raskeid rünnakuid ja seega on ka legitiimne alus andmeid koguda. kuid seda ei ole võimalik teha andmekaitse arvelt. see oli ka see, miks ma septembris pöördusin Euroopa Kohtu poole. näiteks andmekaitse läbipaistvus, kui sa ei tea näiteks, et sinu üle tõstetakse järelevalvet, siis kuidas sa saad üldse tagada oma õigusi, kui sind ei informeerita? kui sind aga informeeritakse, siis on sul võimalik midagi ette võtta. on tõesti vastuvõetav see, et informatsiooni edastatakse teatud äh, aja pärast, aga praegusel hetkel Prantsusmaal seda ei tehta see on meede, mille üle tuleb arutelu pidada selleks, et meil oleks julgeolek ja andmekaitse tasakaalus, et me ei ohverdaks üksteist, üht teisele, sest siis me kaotame mõlemad. aitäh ja nüüd mitteühinenud ja proua Fox, palun. aitäh, Padova, mis puudutab IT-inseneri ja teaduseid, siis toetan teid, aga nüüd poliitika vahel tundub, et siin on lõhe andmekaitse ja eraelu kaitse puhul, eriti kui me räägime äh, Äh, sõnavabadusest. mulle tundub, et äh, andmekaitsest on saanud selline lingvistiline sõnakõlks, äh, millega üritatakse meie sõnavabadust piirata. veel üks asi, mis mind väga palju muret valmistab, nimelt õigus saada unustatud ehk et avalikult kättesaadav info ja see, et isikud võiksid saada õiguse nõuda äh, et eemaldatakse, mis nad on Facebookis äh, avaldanud, jah mulle tundub, et praegusel hetkel on Euroopa Liit siin suurt tulemüüri löömas Euroopa ümber ja isikuandmete kaitse puhul ollakse samasugused nagu Hiinas, kus kirjutatakse ette, mida on võimalik internetist kätte saada ja mida mitte. nüüd ma tahaksingi teada, kuidas andmekaitse inspektor kavatseb siin kodanike õigustest võida, et neil oleks võimalik ähm, saada juurdepääsu kõikidele, kõigele, kogu infole ja samal ajal tagada ka sõnavabadus härra Padova, palun järgmisena. It's true that the discussion of the on tõsi, et see territoriaalsus äh, seotud õigusega äh, saada unustatud võib olla konfliktis äh, sõnavabadusega, just sellepärast see küsimus Euroopa Kohtu ees oligi nii tähtis. kui seal mingit territooriumit paika ei panda, siis on tõesti võimal-, siis oleks tõesti võimalik teatud meetmete rakendamist nõuda. nii et see risk, et kohaldusala on liiga lai Euroopa perspektiivist, võib tuua tagasilööke nendest riikidest, mis ei ole nii demokraatlikud. nii et ma arvan, et Euroopa Kohus leidis siin tõesti hea tasakaalu juurdepääsu infole ja õiguse unustatud saada vahel. see õigus saada unustatud ei tähenda seda, et sisu võetakse maha, vaid lihtsalt otsimissüsteemidest pakutud variantide hulgast võetakse see maha geoblokeerimismeetmeid kasutatakse samamoodi, sest nagu ka kohus ütles, riskid võivad kodanike jaoks suureneda. ja ma leian, et tasakaal oli hea, mille kohus saavutas, siis sellepärast olen ka ma öelnud oma teadusartiklites, et äh, sõnavabaduse Äh, tagamisega ei piiratud õigust saada unustatud. aitäh, järgmisena härra Leenars, palun. aitäh, härra Padova. kahe eelneva kandidaadiga rääkisime andmekaitse inspektori rollist ja et kas ta peaks olema poliitiliselt neutraalne, sõltumatu või kas tal peaks olema oma poliitiline visioon ja et kas ta peaks nii-öelda üritama ka poliitiliselt äh, mõjutada äh, toimuvat. teine küsimus, te teete väga palju koostööd ka riiklike andmekaitse järelevalveasutustega ja kuidas teie hindate praegu olukorda liikmesriikides, kas vastavad ametiasutused saavad oma tööga hakkama, eriti kui me räägime miljonite inimeste andmetest äh, ja kuidas te kavatsete liikmesriike aidata andmekaitse inspektori rollis? aitäh! ma arvan, et on olla väga täht-, väga tähtis on olla sõltumatu. ma alustasin oma karjääri Prantsusmaa kongressis ja ma nägin, et sõltumatus on, see on ellujäämiseks tähtis, sa ei jää oma ametikohale, kui sa ei ole sõltumatu, seega see on minu jaoks väga tähtis ja täiesti tavaline. aga sõltumatuks olemine ei tähenda seda, et sa ei ütle, mida sa arvad, vaid sa lihtsalt ei sekku poliitilistesse mängudesse, võid anda poliitiliselt nõu no, öelda, mis on mõistlik, mis on riskantne. sa võid välja tuua probleeme, aga sa ei pea siin seadusandja rolli võtma. nõuandjana oled sa sõltumatu ja sellest peaks piisama. sa ei peaks minema kaugemale kui nõunik. et sa oled nii-öelda, sa ei ole mingi õpetaja, sa annad nõu. nüüd andmekaitseasutuste töö üleilmselt on nende probleemiks see, et neil ei ole piisavalt äh, vahendeid äh, ja tegelikult andmekaitse inspektor on nende tööd veelgi raskemaks teinud. Briti vastav asutus, neil on viissada inimest, äh, aga neil ei ole piisavalt inimesi ja oskusi ja tegelikult see kehtib igal pool tihti andmekaitseasutustes ei tööta ins-, inseneri taustaga inimesi, mõned on Hispaanias, Iirimaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, aga see on kõik. nii et seda olukorda parandada tuleks luua võrgustik selleks, et jagada just tehnoloogia valdkonnas äh, oma kogemusi aitäh, härra Moraes, palun, viimane küsimus. tulen veel kord tagasi selle juurde, mida te ütlesite Briti andmekaitseameti kohta ja et olite nõunik ja komisjonile nõu andmise kohta, näiteks kui komisjon äh, töötab välja ettepanekud, teie annate nõu ja komisjon äh, eirab seda. Te selgitasite proua Infeldi küsimusele vastates, äh, kuidas ta siis reageeritakse, aga on täiesti ilmselge, et see puudutab väga palju andmekaitse inspektori tööd, nii et äh, kuidas teie kavatsete hoolitseda sellest, et komisjon ka tõesti teie nõu kuulda võtaks? ja nagu nüüd ka Cambridge Analytica küsimus. Ähm, avalikkus räägib ikka veel sellest metodoloogiast, mida kasutati. nii et kuidas teie kavatsete sellesse probleemi äh, suhtuda, kui te olete andmekaitse inspektor? jah saan aru, et äh, tihti nõu ignoreeritakse ja et see on äh, frustreeriv. kui seda ignoreeritakse, siis on mitu võimalust. siis tuleks võib-olla võimalikult varajases faasis, õigusloomises faasis sekkuda. minu kogemus näitab et kui sõnastusfaasis äh, alles äh, äh, sekkuda, siis on liiga hilja. kui sa tahad, et kõik sellest protsessist võidaksid, siis tuleb võimalikult vara juba mõttevahetuse faasis sekkuda selleks, et mõjutada õigusloomet, aga Äh, nõuandjat ei kuulata kunagi sajaprotsendiliselt, see lihtsalt on nii. ja kui tegemist on poliitilise otsusega, et volinik ei taha liikuda ühes suunas, parlament soovib üritada liikuda teises suunas, siis sa lihtsalt saad anda oma pädevuste piires nõu, aga sa ei saa seda väga palju mõjutada. ja tõsiste juhtumite puhul on võimalik minna avalikkuse ette kui sa oled sellise ametiasutuse juht, siis üks sinu liitlasi on meedia. kui sul on hea lugu, mida rääkida, siis sa saad pöörduda avalikkuse poole. ja ma tean, et see võtab aega. ja sa ei võida kohe, aga teatud spetsiifilistel juhtumitel tasub ka kohtu poole pöörduda, ehk et kohe proaktiivselt alguses sekkuda, pöörduda meedia poole ja äh, viimase võimalusena pöörduda kohtu poole, siis sa tegelikult samm-sammult võidad mõjuvõimu. aitäh! suur tänu, suur tänu kõikidele liikmetele kannatuse eest, et muutsite selle erakorralise istungi nii sisukaks kuulsime ära kolm sõelale jäänud kandidaati. täname teid, täname ka eelnevaid meie ees olnud kandidaate. kas te soovite midagi öelda? Oh, of course, of course, of course, of course, of course, <laughs> I have it in mind. I, I, I, just, I just wanted to, because I, I went to the plenary for a second, but then. pidin hetkeks äh, täiskogule lippama, aga olen nüüd tagasi meil on väga hea meel, et jäite ka sõelale, aga teil on nüüd veel kaks minutit, et lõppkokkuvõte teha. suur tänu, et nii hilja sain teiega rääkida nendest tähtsatest küsimustest ja andsite mulle küll vähe aega, et vastata nendele küsimustele, mis vajavad põhjalikku vastust Äh, tulevikus on meil vaja uut lähenemist ja seda just tehisintellekti pärast. tegemist on äh, probleemiga meie kõigi jaoks ja me peame seda tegema üheskoos ja peame üksteist usaldama. kui me ei usalda üksteist andmekaitset, äh, teenusepakkujaid, siis satub ohtu demokraatia ja üleüldiselt meie ühiskond ja just sellepärast on vaja sellele ametipositsioonile kedagi, kes on avatud ja sõltumatu, kes vaatab tulevikku, kes on pigem sillaehitaja kui müüride püstitaja ja keegi, kes saab olla karmikäeline, kui vaja. ma arvan, et minu kogemused näitavad, et ma suudan seda kõike ja mina olen see, Eh, keda teil on vaja ja loodan, et hääletate homme minu poolt. aitäh! suur tänu, härra Padova! aitäh teile teie avalduste eest. õnnitleme teid, et olete jõudnud nii kaugele. ja homme meie komisjon otsustab, meenutan seda kolleegidele, andke kõikides fraktsioonides teada, et homme kell kümme hommikul on meil jällegi erakorraline koosolek selleks, et hääletada. nii et võtke kaasa oma elektroonilised hääletuskaardid ja kohtumine toimub Winston Churchilli majas saalis number kakssada, VIK kakssada. poole tunniga saame hakkama ja kohtume homme